läbi üheminutilised kõned ning ma pean esi-, esinema teatega, enne kui ma tänase istungi lõpetan. ning teade on kuue fraktsioonilt, olen saanud neilt taotluse, et Jaromir Kolitšek määrataks tööstus- ja energeetikakomisjoni liikmeks ning Euroopa-Ukraina Parlamentaarse Assotsiatsiooni komitee liikmeks. kui selles osas mingeid märkusi ei ole, siis on nimetatud määramised heaks kiidetud. järgmine